Šenji, pane president Česke republiki. austatud Tšehhi Vabariigi president. lugupeetud Tšehhi Vabariigi president. tahaksin teid tervitada Euroopa Parlamendis. Es ist mir und uns allen eine Freude, Sie heute, Herr Staatspräsident, anlässlich tahtsin teid täna siin, härra president, tervitada Tšehhi eesistumise puhul Euroopa Parlamendis, mis on demokraatlik esindus, mis esindab ühendatud Euroopa kodanikke. Teie riik, härra president, on olnud aegade algusest peale Euroopa südames ja on väga palju kaasa aidanud Euroopa ajaloo kujundamisele. juba neljateistkümnendal sajandil Karl neljas Püha Rooma keisririigi keisrina äh, kuulutas Praha pealinnaks. me mäletame, et Böömimaa kuningas Georg oli üks äh, esimesi suuri eurooplasi, kes juba tuhande neljasaja kuuekümne teisel aastal püüdles Euroopa riikide liidu poole. Teie riigi traditsioonide jätkamine on meie jaoks tähtis, me hindame Tšehhi Vabariigi rolli Euroopa Liidus. tegemist on rolliga, mida te toonitate nõukogu eesistumisega, sellepärast et Tšehhi Vabariik on sellel aastal nõukogu eesistuja. juba kohe alguses seisid Tšehhi eesistumise ees suured väljakutsed, gaasikriis ja kriis Gaza sektoris. gaasikriisi puhul kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki ei saanud enam gaasi. Tšehhi eesistujana Tšehhi peaminister Mirek Topolanek ja Euroopa asjade minister Aleksander Vondran, keda ma ka siin tervitan, samamoodi nagu ka Karel Schwarzenberg, Tšehhi välisminister, on kriiside lahendamisel väga positiivset rolli mänginud. täna kannab Tšehhi Vabariik Euroopa Liidu ees suurt vastutust ja seepärast tahan Tšehhi Vabariigiga ka just kolmapäeval Tšehhi alamkojas suure häälteenamusega ratifitseerimisotsusel otsustanud äh, Lissaboni lepingu ratifitseerimise otsuse eest tänada. Diese Abstimmung, diese Abstimmung, diese Abstimmung unterstreicht see hääletus näitab, et te olete valmis eesistumiseks, te olete valmis ratifitseerimisprotsessi eesistumise ajal edasi viima. Te näitate üles tahet panustama uue lepingu edusse, millega soovitakse kahekümne esimese sajandi suuri väljakutseid lahendada. härra president, Euroopa Parlament on võtnud teadmiseks, millised on teie prioriteedid ja me oleme teadlikud teie tööprogrammist. selle nädala alguses toimunud rahvusparlamentide kohtumine Euroopa Parlamendis, mille teemaks oli uus tehing Euroopa majanduse taastamisprogramm, mängis juba väga suurt ja erilist rolli, mõeldes praegusele finantskriisile. härra president, ma arvan, et me oleme ühel arvamusel praegusel hetkel selgelt tundavad protektsionistlikud jooned tekitavad muret. me peame tegema koostööd ja võitlema nende liikumiste vastu, sellepärast et me kõik oleme avatud siseturu poolt, millest lõikaksid kasu kõik. ka seepärast loodame me väga Tšehhimaa eesistumisele ja me arvestame ka teiega, härra president, sest teie olete alati võidelnud ja te olete tuntud selle eest, et te võitlete vaba siseturu eest. Böömimaa kuningriigist on pärit lause, kui öeldakse, et parem on kaks aastat läbirääkimisi pidada kui kaks nädalat sõda pidada. me kõik saame teist väga hästi aru, samamoodi nagu teie riigi kodanikke tähtis on dialoog, kompromissivalmidus ja koostöö. sest need äh, on olnud edukad Euroopa Liidus juba üle viiekümne aasta. sellepärast on ka Euroopa Parlamendi valimised juunikuus ülitähtsad. ma võin teile ainult kinnitada, härra president, ja ma olen teiega nõus, kui te oma uusaasta tervituses äh, kutsusite Tšehhi kodanikke valimistest osa võtma härra president, ma soovin Tšehhi Vabariigile edukat ja viljakat eesistumisperioodi. palju edu teile, härra president, ja ma annan teile nüüd sõna Vážený pane předsedo. Austatud härra president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. kõigepealt eh, tahaksin ma teid tänada teid selle võimaluse eest äh, rääkida Euroopa Parlamendi ees, mis on üks Euroopa Liidu võtmeinstitutsioonidest. ma olen parlamenti külastanud äh, üsna mitu korda, kuid mitte kunagi varem ei ole olnud mul võimalust esineda täiskogu ees ja seega hindan teie kutset väga kõrgelt kahekümne seitsme liikmesriigi valitud esindajad peegeldavad väga laia poliitiliste vaadete ja seisukohtade spektrid. tegemist on erakordse auditooriumiga. sama ainulaadse ettevõtmisega ja sama olulise ettevõtmisega, kui on Euroopa Liit ise. viiskümmend aastat on üritanud Euroopa Liit otsuselangetusprotsessi parandada tuues otsustuspädevuse üksikutest liikmesriikidest Euroopa Liidu institutsioonidesse. tulin Brüsselisse Tšehhi Vabariigi pealinnast Prahast. tegemist on äh, Tšehhi ri-, omariikluse ajaloolise keskusega. tegemist on ühe olulisema paigaga Euroopa mõtteviisis, kultuuris ja tsivilisatsioonis tulen teie ette Tšehhi riigi esindajana. Tšehhi riik on äh, alati kuulunud Euroopa ajalukku ühes või teises vormis. ma tulen teie ette pika ajalooga riigist, mis on astunud väga olulisi samme meie ajaloo kujundamisel ja tahab seda rolli jätkata ka tulevikus üheksa aastat on muudunud, möödunud sellest, kui Tšehhi Vabariigi president viimati teie ees esines. tollal oli selleks Václav Havel, minu eelkäija. ning äh, tema ettekanne leidis aset neli aastat enne meie liitumist Euroopa Liiduga. paar nädalat tagasi äh, meie peaminister Mirek Topolanek äh, pidas siin samuti kõne esindades siis Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki. härra Topolaneki kõne keskendus Tšehhi eesistumise aja prioriteetidele, kuid äh, ka päevakajalistele probleemidele, millega Euroopa Liidu liikmesriigid täna silmitsi on. see kõik võimaldab minul täna keskenduda võib-olla natukene üldistematele üldisematele teemadele. ma tahaksin rääkida sellistest teemadest, mis võib-olla esmapilgul tunduvad olevat äh, vähem traagilised kui äh, praeguse majanduskriisi lahendamine või kas või äh, Venemaa Ukraina gaasikriis või hetkeolukord Gaza sektoris samas aga arvan ma, et need küsimused on äärmiselt olulised Euroopa Liidu lõimumisprotsessi tuleviku vaatevinklist. vähem kui kolme kuu pärast tähistame Tšehhi Vabariigis Euroopa Liidu liitumise viiendat aastapäeva. me kavatseme seda tähtpäeva väärikalt tähistada. me tähistame seda riigina, mis nagu erinevalt äh, võib-olla teistest uutest liikmesriikidest ei tunne pettumust täitumata ootuste suhtes, mis olid seotud meie liitumisega ja see ei üllata. ning äh, sellel on ka täiesti mõistlik seletus, miks me ei tunne pettumust. nimelt meie ootused olid realistlikud. me teadsime väga hästi, et me astume ühendusse, mida on kujundanud ja mille on loonud äh, inimesed. me teadsime, et tegemist ei ole mingisuguse utoopilise ülesehitusega, äh, mida ei mõjuta autentsed äh, inimlikud huvid, nägemused ja ideed me näeme selliseid nägemuste ja suhtumiste erinevusi üle terve Euroopa Liidu ja teisiti ei saagi see olla meie nägime oma Euroopa Liidu liitumises äh, osalt äh, kinnitust äh, tõsiasjale, et üsna kiiresti vähem kui viieteistkümne aasta jooksul pärast kommunismi kokkuvarisemist õnnestus meil taas kord üles ehitada üks tavaline Euroopa riik. samas teisalt nägime siis liitumises võimalust aktiivselt osaleda Euroopa lõimumisprotsessis ning äh, kasu lõigata äh, sellest väga tihedalt lõimunud äh, Euroopa projektist ning mõjutada seda vastavalt oma nägemusele. me võtame enda kanda vastutuse Euroopa Liidu tuleviku kujundamise eest ja sellise Äh, kohustusega oleme me lähenenud ka oma eesistumisele. ma olen veendunud, et äh, eesistumise esimesed kuus nädalat on näidanud väga selgelt seda, kui vastutustundlikuna me seda ülesannet, sellele läheneme. ma tahan selgelt äh, taaskord kõlavalt ja selgelt kinnitada neile, kes ei tea või ei taha teada, et ma olen veendunud selles, et meie jaoks ei ole olnud ja ei ole ka täna alternatiivi Euroopa Liidu liikmelisusele ja et äh, minu koduriigis ei ole tõsiseltvõetavat poliitilist jõudu, mis tahaksid seda seisukohta õõnestada. seega on äh, need korduvad ja sagedased rünnakud meie riigi vastu meid tugevalt haavanud. rünnakud, äh, mis baseeruvad sellel põhjendamatal argumendil, et tšehhid otsivad justkui mingisugust muud integratsioonimudelit kui see, millega nad liitusid viis aastat tagasi, see ei vasta tõele. Tšehhi Vabariigi kodanikud äh, leiavad, et Euroopa integratsioon täidab äh, väga olulist ja vajalikku missiooni ja selle võime me kokku võtta vast järgnevalt. kõigepealt tuleb eemaldada mittevajalikud tõkked inimeste vabadusele ja rikkusele ja tõkked kaupade ja inimeste vabale liikumisele, tõkked ideoloogiate levimis, le, levimisele ning käitumismudelite levimisele, mis on liikmesriikide vahel välja kujunenud aastate jooksul erinevatel põhjustel. teiseks tuleb ühtselt hoolt kanda avalike vahendite eest Euroopa tasandil, ma räägin siin projektidest mida ei saa tõhusalt ellu viia ei läbi bilateraalsete projektide ega ka mitmepoolsete projektide vahel. me peame eemaldama seega tõkked ning mõistlikult valima teemad, mis tuleb lahendada Euroopa tasandil. Need kaks eesmärki ei saagi kunagi saavutatud. endiselt on meil äh, tohutult äh, takistusi ja barjääre ning otsuse langetus Brüsseli tasandil täna praegu natukene laiem, kui see peaks olema. see on kindlasti äh, laiem, kui meie kodanikud ja liikmesriigid tahaksid näha. Teie Euroopa Parlamendi kodanikena olete sellest kindlasti teadlikud. seega minu küsimus teile on täiesti teoreetiline. kas te olete tõesti veendunud, et iga kord, kui te siin saalis hääletate, otsustate te millegi osas, mis tuleb kindlasti siin läbi hääletada ja otsustada siin ja mitte ei peaks seda otsustama kusagil kodanikule lähemal ehk liikmesriigis? Politi- politicky korektní retorice současné poliitiliselt korrektne retoorika eeldab muidugi seda et räägitakse euroopa integreerimisprotsessi teistest tõhusatest teistest äh, tagajärgedest mis on aga vähem olulised selline jutt on professionaalpoliitikute poolt äh, tekitatud ja see ei ole sugugi tavakodanike huvides kui ma ütlesin, et Euroopa Liidu liikmelisus, liikmelisusele ei olnud ja ei ole täna mingisugust alternatiivi, siis äh, tegelikult äh, olen ma öelnud maha ainult poole sellest, mis tuleb välja öelda minu avalduse teine ja sel- ja se- esimesest poolest loogiliselt lähtuv pool on see et euroopa integratsiooni meetodid ja vormid omakorda ka omavad palju legitiimseid alternatiive, nii nagu viimase poole saja aasta jooksul on selgunud, ajalugu ei ole lõppemas. kui me väidame seda, et status quo ehk teisisõnu tänane Euroopa Liidu institutsionaalne ülesehitus on siis, on dogma mida ei saa kritiseerida, selline seisukoht äh, on viga, mis kahjuks on äh, väga kiiresti levima hakanud. isegi kui see läheb otseselt vastu mitte ainult äh, ratsionaalse mõtlemisega, vaid ka kogu meie kahe tuhande aasta pikkuse ajalooga seesama viga kehtib ka sellele a priori nägemusele, et Euroopa integratsiooniprotsessile on ainult üks võimalik tulevik ehk teisisõnu järjest süvenev liit. see ja et ainuõige tee on majanduslik ja poliitiline lähenemine liikmesriikide vahel ei see tänane status quo ega ka see pidevalt süvenev liit ei ole kellelegi õnnistuseks ei peaks äh, ükski euroopa demokraat sellist dogma omaks võtma nende kinnitused äh, selles suunas kasutan siin milan kundera sõnu Äh, kes peavad iseennast äh, Euroopa integratsiooniprotsent, protsessi võtmeteks, on vastuvõetamatu. veelgi enam, on äh, täiesti selge, et ei üks ega mõni muu institutsionaalne ülesehitus ei saa olla eesmärk omaette Euroopa Liidus institutsionaalne ülesehitus peab olema lihtsalt vahendiks tegelike muutuste saavutamiseks ja tegelike eesmärkide täitmiseks, vabandust. selleks on inimeste vabadus ja selline majanduslik äh, korraldus, mis toob rikkust kõigile. selline süsteem peegeldub turumajanduses. ma olen täiesti veendunud, et see on kõikide liikmesriikide kodanike sooviks. samas aga kahekümne aasta jooksul pärast äh, kommunismi kokkuvarisemist olen ma pidanud ikka ja jälle tõdema et sellised soovid ja kartused on kõige suuremad just nende inimeste seas kes on viimased kakskümmend aastat elanud vabaduseta ja pidanud kannatama Äh, plaanimajandust, äh, mida äh, korraldab keskvalitsus. Pole ju mingi üllatus, et need inimesed on võib-olla natukene tundlikumad ja rea-, reageerivad kiiremini selliste sammude vastu, mis viivad meid kaugemale vabadusest ja rikkusest. Tšehhi Vabariigi kodanikud on just nimelt nende inimeste seas. tänane otsustus langes toetussüsteem Euroopa Liidus on hoopis teistsugune kui klassikaline parlamentaarne demokraatia mida ajaloos on korduvalt äh, äh, katsetatud ja mis on enda õigsust tõestanud. euroopa parlamendis kui ma nüüd õigesti aru saan on äh, selline koalitsiooni ja opositsiooni vastandus ähm, justkui kadunud, mis on tavapärane demokraatias, vaid tundub olevat ainult üks lahendus ja neid, kes arvavad teisiti, neid tembeldatakse kohe Euroopa integratsiooniprotsessi vaenlasteks. v naší části v naší části Evropy jsme ještě mitte väga kaua aega tagasi elasime meie oma Euroopa nurgas sellise süsteemi all, mis ei näinud üldse ette mingisuguseid alternatiive ja ei lubanud neid. ja seega ei olnud ka meil parlamendis opositsioonijõudu. ja see kogemus oli see, mis meile õpetas selle kõbe, äh, kibeda õppetunni, et ilma opositsioonita ei ole ka vabadust. ja sellepärast peavad poliitilised alternatiivid olema siiski olemas. ja mitte ainult seda. suhe äh, kodanike vahel ja euroopa liidu esindajate vahel ei ole sugugi tavaline suhe äh, valija ja teda esindava poliitiku vahel. kodanike ja Euroopa Liidu esindajate vahel on äh, vahemaa väga-väga suur ja mitte ainult geograafilises mõttes. ja see vahemaa on äh, märksa suurem, kui liikmesriikide sees on kodanike ja poliitikute vaheline vahemaa. seda vahemaad on tihti kirjeldatud demokraatliku defitsiidina või demokraatliku puudujäägina, otsus, äh, vastutusvõime vähenemisena seda on äh, peetud, nimetatud ka otsuse langetamisprotsessi bürokratiseerimises ja nii edasi. ettepanekud öö, äh, muuta praegust ülesehitust mis on silma äh, kirjas ka tagasi lükatud euroopa põhiseaduse lepingu eelnõus või sellele sarnanevas lissaboni äh, lepingus oleks selle asja veel hullemaks teinud Psi, kuivõrd ei ole olemas Euroopa demost, ei ole olemas Euroopa rahvast, ei saa seda puudujääki eemaldada Euroopa Parlamendi rolli tugevdades. vastupidi see tähendaks seda, et probleem läheks veel hullemaks ja viiks meid äh, veelgi suurema võõrandumiseni Euroopa liikmesriikide kodanike ja liidu institutsioonide vahel. řešením není ani přitápěním. lahenduseks ei ole õli tulle valada praeguses Euroopa institutsiooni projektis. ei ole mõtet äh, siin äh, rääkida mingisugusest mitmerahvuselisest Euroopa ühiskonnast. Need jõupingutused on iga jumala kord, kui nad on ette võetud, läbi kukkunud, sellepärast et nad ei peegeldanud spontaanseid ajaloolisi arenguid mina pelgan, et jõupingutused integratsiooni süvendada ja kiirendada ja viia otsuse langetus liikmesriikide kodanike elude üle Euroopa Liidu tasandile võib äh, anda tõsiseid tagasilööke, mis võivad ohtu seada kõik selle positiivse, mis on viimase poolsajandi jooksul Euroopas saavutatud. nepodceňujme proto obavy občanů mnoha členských ärgem alahinnakem kodanike hirmusid paljudes liikmesriikides kodanike hirmusid kes kardavad või tunnevad muret sellepärast et taas kord on käes aeg kus nende ots- nende elude üle langetatakse otsused kusagil mujal kusagil kaugel ja kus nende mõju nende otsuste üle on väga väike või puudub üldse osaliselt on Euroopa Liit seni olnud edukas äh, sellepärast, et äh, iga liikmesriigi häälel on olnud sama kaal ja seega ei ole seda saanud ei, äh, eirata. ärgem lubagem tekkida seega olukorral, kus äh, liikmesriikide kodanikel äh, seas levivad tunded selle kohta et euroopa projekt ei ole sugugi nende projekt et see projekt areneb üldse kuhugi mujale kui nemad on huvitatud ja ja ja mida neil lihtsalt sunnitakse peale väga kergesti langeksime me siis tagasi nendesse aegadesse mida me lootsime olevat jätnud maha minevikku to úzce souvisí i s otázkou prosperity. see on otseselt äh, seotud ka jõukuse küsimusega seda tuleb otse välja öelda et tänane majanduslik süsteem euroopa liidus on rõhutud turu süsteem süsteem kus pidevalt äh, tsentraliseeritud plaanimajandust toetatakse kuigi ajalugu on äh, ilmselgelt äh, tõestanud, et äh, see on ummikusse viiv tee, kõnnime me ikka seda teed pidi. see toob kaasa öö, selle, et valitsused peavad pidevalt sp sp spontaanseid liikumisi turgudel kontrollima viimastel äh, kuudel oleme me näinud just nimelt sellist tegevust finantskriisi ajal justkui selle finantskriisi oleks kaasa toonud äh, vaba turg tegelikult see on see hoopis vastupidi selle kriisi tõi kaasa poliitiline turu turgudega manipuleerimine znowu je třeba připomenout historickou zkušenost naší me peame välja tooma ajaloolised kogemused ka meie äh, Euroopa öö, äh, osast ja nendest õppetundidest, mida meie oleme saanud. paljud teist ilmselt äh, on tuttavad kuulsa prantsuse majandusteadlase Frederic Bastiat nimega tegemist on üheksateistkümnenda sajandi majandusteadlasega ning ta on kuulus äh, kurikuulsa küünla valmistajate petitsiooni pärast. tegemist on ähm, teada-tuntud äh, õpikute äh, näitena sellest, äh, kui absurdne on majandusse tehtavad poliitilised sekkumised. neljateistkümnendal novembril kaks tuhat kaheksa võttis Euroopa Komisjon vastu päris, mitte kirjandusliku Bastia küünlavalmistajate petitsiooni ning pani peale kuuekümne kuue protsendilise imporditariifi küünaldele mis tulevad sisse hiinast. ma poleks iialgi arvanud et üks essee mis kirjutati sada kuuskümmend aastat tagasi võib realiseeruda aga ometigi on see nii. nezbytným důsledkem rozsáhlého zavádění takových opatření ning taoliste meetmete laiaulatuslik rakendamine euroopas toob kaasa meie majanduskasvu aeglustumise kui mitte selle konkreetse kärbumise. ainus lahendus on euroopa majanduse liberaliseerimine ja dereguleerimine. ma räägin seda kõike siin äh, sellepärast et ma tõesti tunnen tohutut vastutust Euroopa demokraatliku ja jõuka tuleviku pärast. ma tahaksin teile meelde tuletada neid elementaarseid printsiipe, millele on Euroopa ühiskond aastasadu, kui mitte aastatuhandeid baseerunud. see, need on printsiibid, mida aeg ei mõjuta, need on universaalsed põhimõtted ja mida peaks isegi tänane Euroopa Liit järgima. ma olen veendunud, et äh, üksikute liikmesriikide kodanikud tõesti tahavad vabadust, demokraatiat ja majanduslikku jõukust. täna leian ma kõige olulisema ülesandena seda, et me peame mitte vaigistama äh, vabasid arutelusid sel- sellistes küsimustes selline vaigistamine oleks rünnak euroopa ideaalide vastu. me oleme alati arvanud, et kui antakse võimalus ja vabadus rääkida nendel olulistel teemadel, kui teid ära kuulatakse ja kui on võimalus kõigi õigust kaitsta, esitada teistsugust arvamust kui see ainus õige arvamus, kui palju me ka selle vastu oleksime, on demokraatia keskmes ja selline vabadus oli meil üle nelja aastakümne võetud. meie, kes me elasime üle selle pealesunnitud kogemuse, mis õpetas meile, et arvamuste ja mõtete vaba vahetus on äh, peamine tingimus eluterveks demokraatiaks, loodame, et see tingimus täidetakse ja sellest peetakse kinni ka tulevikus. praegu on meil võimalus ja see on ainus meetod Euroopa Liidust kujundada vabam, demokraatlikum ja jõukam liit. suur tänu! kallid kolleegid härra president teie sooviks oli rääkida euroopa parlamendi täiskogu ees me täitsime hea meelega teie soovi härra president minevikus oleks ei oleks teil kindlasti olnud võimalik selles parlamendis siin sellist kõnet pidada. jumal tänatud, et me elame demokraatlikus Euroopas, kus igaüks võib välja öelda, mida ta arvab liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, me oleme Euroopa perekond ja nagu ikka igas perekonnas on erinevaid arvamusi. ning härra president, ma olen teiega nõus, kui te ütlete ja tahan tõesti teha ainult mõned märkused, aga ma arvan, et ma olen neid märkusi ka kohustatud tegema. me oleme kogukond, mis ühendab inimesi ja sellises kogukonnas on iseloomulik see, et on nii eeliseid kui puudusi, tugevusi kui ka nõrkusi. me peame tugevusi veelgi tugevamaks muutma ja nõrkused kõrvaldama. ja ma olen teiega nõus ka, kui te ütlete, et on vaja välja öelda teatud asju, nagu näiteks seda, et iga igat otsust oleks võib-olla mõnel teisel ajal ja teises kohas võinud vastu võtta, kuid see tähendab ka seda, et äh, liikmesriikide pealinnades tuleb küsida, et kas linnavalitsustes ja maavalitsustes vastu võetud otsused tõesti teenivad rahva huve. ning lubage mul teha veel üks lõpetav märkus. ja see puudutab meie parlamendi eksisteerimisõigust. me täname teid selle eest, et te ütlesite, et Euroopa Parlament on üks tähtis institutsioon. kui me ei oleks täna nii mõjuvõimsad, kui me ei annaks seadusi välja seitsmekümne viiel protsendil juhul ja kui Lissaboni lepinguga meist ei saaks pea saja protsendil juhtudel kaasotsustaja, siis ei oleks võimalik demokraatlikel jõududel Euroopa Liidus otsustada, aga praegu otsustab Euroopa Parlament. härra president, me täname teid teie visiidi eest see näitas, kui palju erinevaid arvamusi on Euroopa Liidus, ta näitas, kui palju demokraatiat on Euroopa Liidus ja me teame, et demokraatias võidab alati enamus ja ma kutsun teid üles selle demokraatia, Euroopa ühtsuse, vabaduse ja demokraatia eest võitlema, aitäh!